say uh, in our let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de cet euh, ajustement de, de dernière minute. Eh, kallid kolleegid, ma vabandan selle viimase hetke muudatuse pärast ja tänan, et olete kohal, pisut oleme nüüd alustamisega viibinud küll. vabandan nüüd päevakorrapunkt neliteist. annan kohe sõna Martin Kastlerile. vabandan veel kord. It will be Mrs Jezovitska who will replace Mr Kastler, but first I... Uh, jah, ma tean, et härra Kastler saab sõna oma raporti osas äh, aga kõigepealt on meil vaja veel eh, paar asja ära rääkida. nagu eile eh, juttu oli, me võtame kõigepealt eh, hääletusega seotud küsimuse ja siis ka ettepoole toome üheksateistkümnenda Eh, nagu te teate, põhiseaduse komisjon on hakanud eh, artikli kaheksakümmend üks kallal tööle parlamendi kodukorras ja seal on kirjas nõusoleku menetlus siin parlamendis. nii et kui me vaatame parlamendi kodukorda, siis need on nii, et kõigepealt kõige tähtsam on õigusloomine tekst ise ja siis on terve rida menetlusi kavandatud eh, selleks, et seadusandlik või mitte seadusandlik eh, akt välja töötada, kui parlamendil on ka sõnaõigus, näiteks eelarvemenetlus on meil. Eh, ja parlament ei saa seal teha muudatusi teksti, vaid saab öelda lihtsalt kas jah või ei selle teksti kohta, mis on parlamendile esitatud. meie kolleeg Straskovski töötab konstitutsiooni põhiseaduse komisjonis selle teemaga ja taustaks nii palju, et meil oli pädevuste konflikt siin Ahveti ja Inta komisjonide vahel ja nemad tahtsid, et see konflikt äh, saaks lahendatud kodukorra kaudu. Äh, ja Inta oli väga rahulolematu sellega, kuidas põhiseaduse äh, komisjon asja käsitles ja nüüd esimeste konverentsil minagi rääkisin, et olen mures. selle Äh, ajakava pärast, mille järgi konstitutsiooni põhiseaduse komisjon töötab, sest äh, eri spetsiaalsed komisjonid ei saanud pärast äh, põhiseaduse komisjoni piisavalt aega, et oma arvamused välja töötada. kui me sotsiaalõigusaktidega tegeleme, siis on täpselt samamoodi ja tihtipeale meilt lausa ei antagi võimalust meie arvamust koostada. ja kuna meie ei olnud rahul ja ka eh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni INTA ei olnud nõus sellega, mida eh, põhiseaduse komisjon kavandab, siis otsustatigi, et eh, lahenduseks on kodukorra muutmine. ja Tšabaori rahvapart kaksteist ja mina koostasime minu arvates hea kokkuleppe ja see, ma loodan, nüüd ka pälvib heakskiidu hääletamise ajal. sest siin on tegemist meil tegelikult kolme probleemiga. kõigepealt põhiseaduskomisjon ütleb, et meil on algne dokument, mille kohta parlament saab jah või ei sõna öelda, pärast seda koostatakse resolutsioon ja selgitatakse parlamendi jah või ei seisukohta. ja AFCO raportöör algselt tegi ettepaneku, et sellistel juhtudel, kui parlamendilt küsitakse ainult kas jah või ei, siis eh, ei koostata teksti põhjenduspunkte, vaid lihtsalt volitused tuuakse ära ja raportöör saab väikese seletuskirja eh, dokumenti koostada. mina tegin Java Oorile ettepaneku ja tema oli sellega nõus, et et selline seletuskiri eh, kohaldub tavalise menetluse puhul. kui eh, selet-, seletuskiri ei lähe kokku hääletustulemustega, siis saab komisjon paluda, et see seletuskiri võetakse tagasi, sest ta hääletustulemusi kuidagimoodi ei kajasta. ja teine tähtis märkus. ja kõigile see ei olnud selge, sellepärast ma selle jälle tõstatasin. nimelt põhiseaduskomisjon on teinud ettepaneku, et et parlament ei saa tagasi lükata teksti, mis on esitatud nõusoleku menetluse kaudu, kui see ei järgi raportööri seisukohta. meie võime öelda vaid jah ja, või jätta olukorra nii, nagu ta on, aga minu arvates on see ebademokraatlik. kui parlament tohib öelda jah, siis tal peab olema ka õigus öelda ei. ja mida nüüd nüüd põhiseaduskomisjon välja pakub, ei lase meil ei öelda. ja mina leian, et, et ja nemad pakuvad, et kui jah ei öelda, et siis jäetakse asjad lihtsalt mõneks ajaks soiku. mina arvan, et sellest kahemõttelisusest tuleb ka jagu saada, sest see paralüseerib meie tegutsemist ja ma usun, et Chabaori ka toetab seda minu seisukohta. nüüd kolmas märkus. kuidas meie komisjon saab oma seisukohti avaldada? ja see on kompromissettepaneku eh, keskmises osas. ja jällegi siingi meil on kokkulepe härra Ooriga. nüüd seitsmes muudatusettepanek. tahan juhtida tähelepanu sellele, et härra Oori teeb sellise muudatusettepaneku ja seal öeldakse selgelt, et seletuskirjad äh, peavad olema põhjendatud ja et äh, mm, ka komisjoni mandaat oleks korralikult kirjeldatud raportöör ütles esialgses eh, teksti variandis, et eh, resolutsioon on läbirääkimiste objekt, aga mina tegin ühe muudatusettepaneku, kus ma ütlen, et see resolutsioon peab olema komisjoni mandaadi aluseks. me ei ütle, et ta on, aga vähemasti ta peab selgitama mandaati. nii me nägime ju et asjad peavad olema, kui me käsitlesime üleatlandilisi teemasid. jah, vabandan, et ma selle keerulise teema võtsin ette kohe varahommikul, aga nende asjadega mingil ajahetkel lihtsalt peab tegelema. kas kõik on selge või tahab keegi veel selgitusi juurde saada? härra Serkas, palun. ma tänan nende selgituste eest ja suur tänu ka, et olete niimoodi äh, jõud koondanud. Äh, me oleme heades kätes, tundub, aga te ei öelnud midagi sotsiaaldemokraatide muudatusettepaneku seitse kohta, kuhu nemad sellega sihivad? Äh, eesmärgiks ju on, et oleks ka tavamenetlus olemas et saaks pöörduda juhatuse poole ja välja öelda omad seisukohad. aga me teame ju, et on palju selliseid öö, olukordi, kus horisontaalne kausel artikkel seitse näeb ette, et sotsiaalaspektid tuleb äh, integreerida kõikidesse teistesse teemadesse, aga tihtipeale see nii ei ole. meil on palju siin juhtumeid olnud äh, parlamendis, kui mingi tegevuspoliitikal on ka sotsiaalne mõõde, siis peab meiega konsulteerima ju. ja tähtis on, et menetlus oleks siis läbipaistev ja avatud vastavalt kodukorra reeglitele. suur tänu, kas on veel keegi, kes sõna soovib? ei ole, siis pärast toimub meil selle üle hääletus. ja nüüd läheme neljateistkümnenda päevakorrapunkti poole. härra Kastleri asemel on proua Slüvetska, härra Kastler ei saanud tulla. ja tegemist on arvamuse eelnõuga ja see puudutab puudutab sisserännanud naisi Euroopa Liidus, kellel ei ole dokumente Madame Jezlowiecka, vous avez la parole. Proua Slovetska, palun. Dear colleagues, undocumented persons. Kallid kolleegid, need, kellel ei ole elamisluba, kellel ei ole dokumente, mis võimaldavad neil regulaarselt viibida Äh, sihtriigis. Äh, enamik selliseid on tulnud õiguspäraselt Euroopa Liitu, aga pärast mõnda aega on neil raskused tekkinud ja nad äh, leiavad ennast olukorras, kus neil ei ole ei õiget tööluba ega elamisluba. ja sellised ebaseaduslikud sisserännanud on väga keeruline teema ja e, inimesel tuleb kokku puududa menetlustega, mis on väga keerulised ja mille üle neil puutub kontroll. nüüd dokumentidega naised ja lapsed on kõige kaitsetumad ohvrid, eriti mm, kui nad on vägivalla ohvrid, koduvägivalla ohvrid või töökohal vägivalla ohvrid. tihtipeale saadetakse nad välja, kui nad teatavad, et neid Äh, on väärkoheldud ja neile ei ole tagatud nende põhiõigused ja Martin Kastleri äh, raportist äh, tuuakse kõik see välja, juhitakse tähelepanu emadele ja alaealistele ja rasedatele naistele, kes kogevad suuri probleeme ja kui nad rikuvad seadust, siis koodadad ei tuleks tähelepanu nende äh, õigusrikkumisele, vaid ennekõike nende staatusele ja miski ei tohi takistada neil äh, kaitset saamast vägivalla vastu, diskrimineerimise vastu ja ärakasutamise vastu. ükskõik siis kus Euroopa Liidus. humaansus peab olema esiplaanil ja Martin Klasleri arvamuse äh, eelnõu palub, et tema märkused lähevad ka FEM raportisse sisse. sellised naised kohtuvad, puutuvad kokku väga paljude mitmekesiste eh, probleemidega, mis ei võimalda neil saada eh, eluaset, tervishoiuteenuseid, haridust, ei ole kaitsnud nende töösuhted ja sotsiaalpartnerid eh, ja teised peavad lahendama selle probleemi, kuidas äh, naisi koheldakse, kui neil ei ole dokumente. tähtis on, et nad saaksid paremini teostada oma õigusi, et oleksid tagatud miinimumstandardid äh, ja oleksid sanktsioonid ette nähtud nendele, kes väärkohtlevad ebaseaduslikult äh, riigis viibivaid naisi samuti on vaja kaitsta nende naiste isikuandmeid, kes on sattunud koduvägivalla või eh, muu vägivalla ohvriks ja neil on vaja tagada eh, korralik nõustamine ja varjupaigateenus, kui nad seda vajavad eh, kui on tegemist rasedate naistega või väikeste lastega, naistega, siis on neil vaja veel erilist kaitset selleks, et ja samas on vaja ka, kui nad lapse ilmale toovad, et laps saaks sertifikaadi, eh, sünnitunnistuse. Eh, ja seda vastavalt eh, ÜRO konventsioonile. Martin Kastler on palunud, et ma ütleks teile et ta üritas kõige tähtsamad faktid kirja panna oma arvamusse ja saanud väga palju kirju ja soovitusi, enamik neist ta üritas ka integreerida oma arvamusse. Eh, merci beaucoup, madame Jazlovetsk äh,, Jakonsari, pardon. ja kiitoksia eh, vielä Usein puhutaan eh, laittomista maahanmuut... Väga tihti räägime me ebaseaduslikust eh, sisserändajast. Inimene kui selline aga ei saa olla ju ebaseaduslik ja seetõttu me peaksime ütlema, et eh, see on inimene, kellel puuduvad vastavad vajalikud dokumendid kogu see teema on väga oluline, sellepärast et majanduskriis on üle läinud väga tõsiseks majanduskriis, sotsiaalseks kriisiks ja seetõttu on väga oluline see, et ilma vajalike dokumentideta inimesi koheldakse väga halvasti. on juhtumeid nii Hollandis kui ka Soomes. näiteks naisterahvas, kes rändab riiki sisse, sünnitab lapse, aga tal ei ole vajalikke dokumente siis nõutakse tema käest viitesadat eurot äh, tagatisraha selleks, et äh, ta üldse saaks meditsiinilist abi. Äh, see on täiesti lubamatu Euroopa sotsiaalsüsteemis ja seetõttu on väga oluline, et me rõhutaksime väga olulisi küsimusi, näiteks selliseid, et sotsiaalpartnerid peaksid olema kaasatud ning et andmekaitset arendataks välja korralikul moel ja veel üks asi, mis on minu arust oluline, on see, et me peaksime tuletama komisjonile meelde, et äh, meie rändepoliitika on äh, liiga nõrgadel alustel, ei ole korralikult välja arendatud. nii et kokkuvõttes kogu see teema on keerukas ja väga keeruline on millestki kinni haarata konkreetselt selles äh, keerukas õigusalases paketis ja ma arvan, et seda me peaksime nii arutama täiskogul kui ka oma poliitilistes diskussioonides üldiselt, sellepärast et äh, kätte on jõudnud Euroopas sotsiaalne kriis ning äh, me samas äh, väga halvasti kohtleme inimesi. suur tänu. suur tänu, ütleb proua esinaine, kas on veel sõnasoovijaid? proua Lämbert, palun suur tänu ja ma tahaksin äh, tänada ka meie raportööri äh, selle arvamuse eest, äh, mis puudutab rändesuunda. ma olen täiesti aru saada, saanud sellest, et väga lühikese teksti jooksul ei ole võimalik kõik ära öelda, mida on vaja ära öelda. aga ma arvan, et kindlasti rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsiooni kohta tuleb midagi siin öelda, tegemist on äh, Äh, väga raske kategooriaga töötajatest äh, sisemised töötajad või kodused töötajad. Äh, eriti just naiste puhul on see väga kriitiline, sellepärast et kui nad jäävad lapseootele, neil ei ole vastavaid pabereid, siis nii nagu proua Jaakonsaar just ütles, just lapseootel naistel on raskusi saada sotsiaalset kaitset ja just ka näiteks meditsiinilist tuge ka oma vastusündinutele, sellepärast et äh, me ju teame tegelikult, kuivõrd oluline inimese arenguetapp äh, see aeg on. aga me teeme selles suunas mitmeid muudatusettepanekuid. suur tänu! Äh, te rääkisite ILO konventsioonist ja ma arvan, et kindlasti on vajalik meelde tuletada, et viiendaks detsembriks äh, jõustub see kokkulepe ja tegelikult äh, kaks liikmesriiki, Saksamaa ja Itaalia, on ratifitseerinud selle kokkuleppe. jah, tõepoolest, äh, valitsustel ilmselt on selles vallas raskusi, et siin ratifitseerimist läbi viia, aga minu arust on see väljakutse meile kõigile, me peaksime tuletama oma valitsustele kodus meelde, et äh, selle kokkuleppe ratifitseerimine on vaja kindlasti läbi viia, sellepärast et tekst on muudetud tugevaks ja seda just meie panusele. tänu. kas on veel sõnasoovijaid, küsib äh, proua esinaine, ei tundu olevat. kas komisjoni esindaja on kohal? võiksin anda teile, äh, proua Ardo Viina, korraks ka lühidalt sõna. suur tänu, teen tõepoolest lühidalt. ma tahaksin rääkida mõnest märkusest, mis teie arvamuse eelnõus ka kajastusid, mis puudutab kahe tuhande üheksanda aasta viiekümne teist direktiivi, mis äh, räägib sanktsioonidest äh, illegaalse tööjõu äh, suhtes. ma tahtsin teile lihtsalt anda teada, et me hindame selle äh, direktiivi ülevõtmist ning äh, järgmiseks aastaks äh, teeme me omad järeldused, mis puudutab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kolmekümne kuuendat direktiivi, mis puudutab äh, inimkaubitsemise ennetamist ning ohvrite kaitsmist liikmesriikides, siis te teate, et selle direktiivi ülevõtmise tähtaeg on möödas, aga nüüd me hindame nii selle ellurakendamist kui ka komisjon hindab selle veel korra üle aasta kaks tuhat kuusteist. edasi, mis puudutab äh, viiendat punkti siin, äh, laiaulatusliku uurimistegevuse suhtes äh, dokumentideta ja kajastamata inimeste suur arv illegaalselt rändavate Euroopas on suur probleem ja komisjon on just tellinud uurimis, uurimuse naiste osas ja naiste rollist inimkaubitsemi-, kaubitsemisel või nende osalusest, nii et pooleteise aasta jooksul ilmuvad ka selle uurimise tulemused loodetavasti. Très bien. Euh, Madame la rapporteure, j'imagine que vous allez rendre compte de tout ça au rapport. Suur tänu. ma arvan, et me palume, et äh, härra Kessler siin äh, arvamuse autorina saaks kõik selle info kätte, olge head, andke see talle palun edasi, kolleegid. muudatus esit-, muudatustähtaegade esitamiste tähtaeg on esmaspäeval keskpäeval, viiendal novembril hakkame me neid läbi vaatama. Äh, novembri keskpaigaks on kompromisside kuupäev ning kahekümne kuuendal novembril hääletame naisõiguste komisjon äh, hakkab äh, sedasama äh, arutama kuueteistkümnendal detsembril. sellega on meie käesolev päevakorrapunkt läbi võetud, proua Omen Reuten tootame siia meie juurde. ta peaks rääkima ülevaatest triloogi läbirääkimiste kohta, aga me läheme edasi päevakorrapunktiga seitseteist ja hakkame hääletama. Pour législatif euh, présenté hääletame siis äh, Sari Essaia raportit. tegemist on terve rea direktiivide muutmisega, direktiivid üheksakümmend kaks, viiskümmend kaheksa, üheksakümmend kaks, kaheksakümmend viis, üheksakümmend neli, kolmkümmend kolm, üheksakümmend kaheksa, kakskümmend neli ja kaks tuhat neli, kolmkümmend seitse, et kohandada neid määrusega number üks, kaks, seitse, kaks, murd kaks tuhat kaheksa, mis käsitleb ainete segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist. tegemist on siis äh, nii-öelda mm, õigusaktide mm, kohandamisega, raportöör on teinud väga head tööd, võtame kolm, neli, viis, seitse, kaheksa, üheksa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 vastu võetud. kakskümmend neli langeb ära ja nüüd panen hääletusele, elektroonilisele hääletusele raporti eelnõu muudetud kujul. palun hääletage. kahel saadikul ei ole kaarte. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletamine on lõppenud kolmkümmend kaks poolt, kolm vastu, erapooletuid ei olnud. raporti eelnõu muudetud kujul on heaks kiidetud. raportöör peab veel läbirääkimisi loomulikult ja nüüd resolutsiooni eelnõu hääletame kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kolm vastu, erapooletud ei ole. kontrollime, kas anname läbirääkimiste mandaadi raportöörile, läbirääkimismeeskonnale, mis koosneks raportöörist, sarjas saiast, Rahvapartei nimel Ole Kristjanson, äh, sotsiaaldemokraatide nimel Mariann Haakin, ALDE nimel, Karim Aldeli Roheliste nimel ja McIntyre ECR-i poolt oleksid siis läbirääkimiste meeskonnas. kas me anname läbirääkimiste mandaadi? Äh, õigusloomealase resolutsiooni alusel meil on vaja kahtekümmend viit poolthäält. hääletame mandaati elektrooniliselt, palun. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, erapooletud ei ole. proua raportöör, palju õnne! ja nüüd edasi. kaheksateistkümnes päevakorrapunkt peaks meil olema järgmine, aga proua Papalopoul on palunud hääletada kõigepealt tema raportit. kas keegi on selle vastu? tundub, et ei ole. siis palju tänu kõigile. see tähendab seda, et võtame ette päevakorrapunkti number kakskümmend neli palun, kallid kolleegid. Mm, me võtsime vastu kodukorra eh, juba esimest päevast peale ja palun peame sellest kinni. Eh, punkt kakskümmend neli, kolmandate riikide kodanike teadustöö õpingute õpilasvahetuse tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair'ina töötamise eesmärgil riigi sisenemise ja seal elamise tingimused tegemist on siis äh, uuesti äh, sõnastatud äh, direktiivi eelnõuga. artikkel üks punkt A muudatusettepanek kakskümmend üks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi, tagasi lükatud. kakskümmend kaks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 kolmkümmend neli, see ei ole lubatav. siis artikkel kolm punkt F, kompromiss kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm. nüüd punkt G üheksakümmend kuus, Jean Lambert, Malika Bernak, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kolm punkt I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks sarjas lähel, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada üks, muudatusettepanek sada üks. hääletamine on alanud. tundub, et kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt kaheksateist vastu, ei ole vastu kakskümmend vastu ei ole vastu võetud. sada kaks, Arje Saja, sada kolm, Jean Lambertid, kolmkümmend kuus identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel kuus punkt C, sada neli Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel kuus punkt F, kolmkümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis Jean Lambertil, Malika Benarapatul, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kuus punkt FA uus. kolmkümmend kaheksa raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitse lõige üks punkt A kompromiss J kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seejärel nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, artikkel seitse lõige viis kompromiss ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, artikkel seitse lõige kuus kompromiss L, kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitse, lõige kuus A, nelikümmend neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa ei ole vastuvõetav, artikkel üheksa lõige üks, alalõik kaks punkt E kompromiss M kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et lükati tagasi. kontrollime. nelikümmend seitse hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. kuusteist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend raportööril poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist lõige üks, alalõige üks punkt A kompromiss N kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaksteist lõige üks, alalõik üks punkt B, kaks muudatud üks, üks, kaks Nadja Hirschilt ja üks, üks, kolm Jean Lambertilt, Malika Bernabatult, identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss O kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm raportööri poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks, üks, viis ei olnud vastuvõetav, viiskümmend neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud Saari Essaja muudatusettepanek läks läbi, artikkel kaksteist lõige kaks, üks, üks, seitse, kustutamine poolt vastu erapooletud. ja kompromiss B, kaks fraktsiooni on poolt, vastu võetud, artikkel kolmteist, üks C, kaks kustutamismuudatusettepanekut, üks, üks, üheksa, üks, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, kas ei olnud niimoodi? kontrollime. üks, üks, üheksa ja üks, kaks, null. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. seitseteist poolt, üheksateist, kakskümmend üks vastu tagasi lükatud. vabandan, üheksateist, ikkagi üheksateist oli vastu, või langeb ära. igal juhul. sada kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud oli Sotsiaaldemokraatide Rahvapartei kompromiss viiskümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis sarjas sajal, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et võeti vastu, kontrollime. sada kakskümmend viis sarjas sajalt, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend vastu, ei ole vastu võetud. artikkel neliteist punkt C kompromiss R sotsiaaldemokraatidelt ja Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu erapooletut kontrollime, kuuskümmend. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. viisteist poolt, kakskümmend neli vastu, erapooletuid ei ole. ei läinud läbi. sada kakskümmend kaheksa sarjas saialt poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kuuskümmend kolm raportöörilt äh, ei ole vastuvõetavad, sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kakskümmend üheksa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kakskümmend poolt, üheksateist vastu, vastu võetud. Äh, sari Essayal nüüd sada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli raportööril poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaks sari Essayalt, sada kolmkümmend kaks ja kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. sada kolmkümmend kaks sarjas sajalt. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, üheksateist vastu. langeb ära. õige, palusite kontrollida sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend neli sarjas häält poolt. kontrollime sada kolmekümmend kolme. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, üheksateist vastu, vastu võetud sada kolmkümmend neli sarjast saja, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sada kolmkümmend viis John Lambertilt. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. kakskümmend poolt, üheksateist vastu, vastu võetud sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on siin midagi, millest ma päris hästi aru ei saa. me ei, kõigepealt kompromiss S, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd kuuskümmend viis, tuleme natukene tagasi. kontrollime. kõigepealt oli kompromiss S. asi ei olnud selge. võtame siis ette kompromissi S, elektrooniliselt kompromiss S. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, kaheksa vastu, vastu võetud. artikkel kakskümmend kolm, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli lõige üks, alalõik üks, sada nelikümmend kuus sarja sajal, kes on poolt. sada nelikümmend kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse. langeb ära sest see on juba arvesse võetud saja neljakümne neljaga, mis käis kompromissi U alla. raportöör on nõus, ma arvan. raportöör on nõus. kuuskümmend üheksa raportöörilt ei ole vastuvõetav. nüüd plokina hääletame artikli kakskümmend viis, sada nelikümmend kaheksa, sada nelikümmend üheksa, sada viiskümmend ja sada viiskümmend üks, kõik Jean Lambertilt, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kakskümmend viis. seda ei muudeta. see on viiskümmend kaks, Nadja Hiršilt, kes on poolt, vastu. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud Mm, seda ma arvasin ka. et tuleb kontrollida sada viiskümmend kaks, kontrollime. kas kõik on hääletanud? sada viiskümmend kaks, hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, üheksateist vastu, vastu võetud väga annab pilt ühe häälega läks läbi. sada viiskümmend neli ei ole vastuvõetav, seitsekümmend kaks raportöörilt. artikkel kakskümmend üks lõige kaks, sissejuhatav osa, kes on poolt, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja paneme hääletusele ka sada viiskümmend viis Nadja Hirschilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime sada viiskümmend viis. kontrollime. kakskümmend poolt, üheksateist vastu. nagu esimesel korral, seitsekümmend kolm võeti tagasi, seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend viis raportööril, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume edasi seitsekümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kaheksa sarjas sajalt, kes on poolt, vastu. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid number kolm, muudatus üks, raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd meil on kompromiss A, sotsiaaldemokraatidelt rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt üheksa, kuus, muudatus kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu. Teil on õigus, ei läinud läbi kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend viis, kompromiss C, kolmand fraktsioonid poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa põhjenduspunkt, muudatus kaheksakümmend neli, Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis sarja sajalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kolmkümmend üks, muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ehm, viisteist raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse kaheksakümmend seitse Nadja Hiršilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss D kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii kuusteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuusteist, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, ei ole vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist on kaetud, nüüd kaheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kolmkümmend neli, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt kolmkümmend viis, kolmkümmend üks Nadia Hirschilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks Sari Essayalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. tahate kontrollida, kontrollime. üheksakümmend kaks Sari Essayalt, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud. erapooletuid ei olnud. ja nüüd meil on kompromiss F kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd arvamuse eelnõu muudetud kujul läheb hääletusele, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? vastu võetud, kolmkümmend poolt, kaheksa vastu. erapooletuid ei ole. palju õnne raportöörile. Nous reprenons l'ordre de nos euh, votes et donc nous votons. Niisiis läheme edasi. kaheksateist Adam Koosa raport Eh, tegemist on arvamuse, ei, tegemist on raporti eelnõuga. meie oleme siin juhtivkomisjon selle teksti taga. ja raportis räägitakse üldise raamistiku kehtestamisest selleks, et võrdselt kohelda töö saamisel ja kutsealade pääsemisel. libe komisjonilt on tulnud ka arvamus selle raporti kohta. kõigepealt muudatusettepanek seitseteist, Röter, kes poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, kontrollime üle. seitseteist Schröteri muudatusettepanek, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. viisteist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. seitseteist poolt, kakskümmend vastu, nii, nüüd kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksateist 19 Kliveti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B, kolm fraktsiooni, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks Kliveti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd Schröter kakskümmend neli, suuline muudatusettepanek Schröterilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libelt teine lõige poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libelt neli. kontrollime kõigepealt libe kaks üle, kes on poolt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend poolt, kuusteist vastu, kaks jäid erapooletuks, vastu võetud. libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, neli fraktsiooni, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus Rööteri poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahad, et ma kontrolliks üle? vastu võetud võib-olla hoopis, nii et kakskümmend kuus kontrollime üle, Elizabeth Schröterit hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, ei ole vastu võetud. kompromiss D, neli fraktsiooni, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime siiski üle. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu selgelt vastu võetud. nii libe kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend Mindora Kliveti poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. kontrollime kolmekümnenda muudatusettepaneku üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kaheksateist kahekümne vastu ja seega tagasi lükatud. kolmkümmend üks Kliveti suuline muudatusettepanek. niisiis, meil on vaja kolme kätt, eh, kes oleksid selle suulise muudatusettepaneku vastu sellisel juhul suuline muudatusettepanek kukub. nii et kolmkümmend üks ilma suulise muudatusettepanekuta poolt, vastu, erapooletud. kolmkümmend üks on vastu võetud. kolmkümmend kaks Klivetilt jällegi suuline muudatusettepanek, kas on vastuseisu? ei ole siis panen hääletusele kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd kolmkümmend kolm Kliveti poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli. Laslo Surjanilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis Kliveti poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, endiselt kaheksa, kolmkümmend kaheksa Klivetilt, siingi on suuline muudatusettepanek minu Dora Klivetilt. kas on vastuseisu? härra Koosa, teie palusite sõna. Csak lehet, hogy túl gyorsan folytak a szavazások, de a 35-ös módosítás. Võib-olla see hääletus on liiga kiire, aga 35 Äh, see on tagasi võetud, see muudatusettepanek, me ei saa kolmekümne viienda üle hääletada, sest autor on lihtsalt oma muudatusettepaneku tagasi võtnud. Euh, aitäh, raportöör. ma ei pannud kolmekümne viit hääletusele, sest see võeti tagasi. kolmkümmend viis, kolmkümmend seitse tõesti on tagasi võetud ja sellepärast me neid ei hääletanud. savoir si quelqu'un s'oppose à la minu küsimus on teile järgmine, kas on suulisele muudatusettepanekule vastuväiteid? Eh, need on kirjas siin muudatusettepanekus kolmkümmend kaheksa, mina Dora Klivetilt. kas on suulisele muudatusettepanekule vastuväiteid? kes pooldab kolmekümne kaheksat, härra Koosa, palun. mina olen oma fraktsiooni nimel sellele vastu ma, meie oleme, meie fraktsioon on vastu. me oleme suulise muudatusettepaneku vastu. seega suuline muudatusettepanek langeb ära, nii et esialgne versioon kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kontrollime üle kolmkümmend kaheksa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? E, viisteist poolt, üheksateist vastu, neli erapooletut, kolmkümmend kaheksa on tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa sama autor poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend e, Daniel van der Stoopilt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. E, nelikümmend üks samalt autori poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. veel üheteistkümnenda lõike kohta nelikümmend kaks Laslo Surjanilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheteistkümnes lõige A nelikümmend kolm Adam Kosak poolt. kontrollime üle, nelikümmend kaks hääletus algas. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu. Teil oli päris õigus, vastu võetud nelikümmend kolm koosalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli koosalt meil on siin suuline muudatusettepanek raportöörilt endalt, kas on vastuseväiteid suulisele muudatusettepanekule, ei ole, nii et nelikümmend neli muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist A lõige, kompromiss E. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle Le vote est ouvert. hääletus käib. Le vote est clos. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu. kompromiss E on vastu võetud. kompromiss F, kaks fraktsiooni, kes poolt, vastu kes on F-i poolt? Eh, vastu võetud. Eh, eh, nii nelikümmend seitse Suurjanilt, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa Koosalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist Libe üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist kompromiss G, neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist lõige libe kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend Klivetilt. siin on ka suuline muudatusepanek, kas ollakse suulise muudatusepaneku vastu, poolt? palun mitte hääletamise keskel. raportöör, te palusite sõna, saate sõna. mina olen suulise muudatusettepaneku vastu muudatusettepanekus viiskümmend Bien, alors on recommence le vote sur le 50 et euh... alustame uuesti muudatusettepanek viiskümmend. ilma soolise muudatusettepanekuta, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime üle. kontrollime üle viiekümnenda, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. nüüd lõige kuusteist, viiskümmend üks kingaköntslikese poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunkt eh, kompromiss A poolt. vabandust, mul on üks lehekülg siit vahelt puudu tegelikult hoopis lõige kuusteist ja libe üheksa, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, veel kuusteist lõike, viiskümmend kaks koos altpoolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nii et viiskümmend kolm klivetilt, sealhulgas ka suuline muudatusettepanek raportöörilt. kas on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule, ei ole? sellisel juhul viiskümmend kolm muudetud kujul poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige kuusteist edasi. viiskümmend neli ja viiskümmend viis langevad mõlemad ära ja saame minna volituste juurde. asi on keeruline. nüüd. raportöör on teinud ettepaneku sisse panna volitus, mis on väga sarnane põhjenduspunktile. nii et seda on nüüd siin muudetud ja meil on eraldi hääletus, hääletame kõigepealt teksti esimese osa üle. Having regard to Article 1 of the European Union Charter of Fundamental Rights with special reference to the inviolability of human dignity ja ilma sõnadeta which is a universal human right. Non, non, non, il est bien cet amendement. Moi, je, je suis en faveur de cet amendement oral. mina toetan muudatusettepanekut, mis suuliselt tehti. probleem, mis selle volitusega meil siin on, on järgmine saab viidata volitustes ainult, ei saa mingeid otsustusi eh, volitustes teha, ainult saab viidata seal. ja selleks, et meil ainult eh, viide siia sisse jääks, tuleb kustutada see osa, mis on eh, hinnanguline nii et nüüd ma panen esimese osa hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd teine osa. jälle meil on siin suuline muudatusettepanek raportöörilt. kes on poolt, kes on teise osa poolt kas on kõigepealt vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule? Äh, suulist muudatusettepanekut ei võetud vastu, nii et ülejäänud osa langeb ära. nii et Oviiri äh, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmas Schröterilt võeti tagasi. põhjendus punkt D kompromiss A poolt vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd E eh, poolt vastu erapooletud. kontrollime üle. muudatusettepanek viis põhjenduspunkti E kohta, hääletus algas. Euh, le vote est clos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 kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. Euh, nii, järgmine kaheteistkümnes on tagasi võetud, nüüd põhjenduspunkt hash. Äh, seda me ei hääleta, sest viiskümmend üks ei läinud läbi, nii et neliteist, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt I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 Äh, tänane hääletus läks nii, et need muudatusettepanekud, kus me arvasime kokku olnud leppivat raportööriga, äh, tegelikult äh, läbi ei läinud. ja sellepärast sotsiaaldemokraadid otsustasid oma toetuse sellelt raportilt maha võtta. ja ma selgitan, miks me enam ei toeta seda raportit tegemist on ju väga tähtsa hääletusega, terve rida muudatusettepanekuid esitati selle kohta äh, väga lühikese aja jooksul. me üritasime olla avatud, aga arvestades kõike, mis toimus, ma pean kahetsusega äh, ütlema, et me võtame oma toetuse raportilt maha. kas on veel sõnasoove? ei, siis hääletame nüüd muudetud äh, raporti eelnõu üle elektrooniliselt, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? seitseteist poolt, üheksateist vastu. erapooletuid ei ole. härra Koosa raportit ei ole vastu võetud Donc, nous n'avons pas adopté euh, le rapport d'initiative de Adam Kosa sur les conditions. me ei võtnud vastu omaalgatuslikku raportit, mille koostas Adam Kosa ja kus käsitleti nõukogu direktiivi kaks tuhat seitsekümmend kaheksa kohaldamist, millega kehtestatakse ühtine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. ja nüüd loomulikult ma annan sõna raportöörile, palun. köszönöm szépen a szót ma tänan. see areng on mulle pisut üllatav nüüd, sest eilses arutelus meid lausa kiideti koostöö eest, tubli töö eest. aga see tulemus tähendab seda, et sotsiaaldemokraatide arvates ei ole tähtis meil siin parlamendis näidata, et me peame seda teemat väga tähtsaks. ja see tähendab ka seda, et me oleme leidnud, et diskrimineerimine ei ole üldse aktuaalne teema, tähtis teema käsitleda. Alejandro Serkas mm.. härra Serkas, palun. ma tänan me oleme valmis hääletama härra Kosa raporti poolt, sest meil on väga südamel võitlus diskrimineerimise vastu. kõik siin komisjonis ju teavad, et kui koostate raportit, siis peate teisi fraktsioone kuulama, dialoog peab olema avatud ja kõik peab toimuma läbipaistvalt, kui suheldakse teiste fraktsioonidega ja ei saa lihtsalt meelevaldselt taganeda kompromissettepanekutest ilma igasuguse põhjenduseta. see peaks olema viimane kord, kui selline asi sünnib. meie fraktsioon on alati olnud avatud muudatusettepanekut nõuete osas, aga kui jälle meil uks nina alt kinni lüüakse kogu aeg, siis lõpuks mingil hetkel saab mõõt täis. Elisabeth Schröter. kõigepealt menetluse osas äh, tegemist on algatusraportiga ning selle eesmärk oli enne komisjoni aruannet äh, Äh, anda neile tõuge nende raporti koostamiseks, nii et tegemist oli parlamendi initsiatiiviga, mis praegu on läbi kukkunud. komisjon tuleb oma ettepanekuga sellegipoolest välja, me võiksime siis näiteks teises algatusraportis sellega, äh, sellele reageerida, nii palju siis äh, menetlusest, midagi ei ole kaotsi läinud, me võiksime loomulikult ka komisjoni äh, raportile siis reageerida täiskogul mis puudutab nüüd selle algatusraporti sisu, siis ma ütlesin eile ja ettevaatlike sõnadega, aga mulle tundub, et kogu see läbirääkimiste protsess ei ole väga edukalt kulgenud, teiste fraktsioonide arvamusi ei ole siia sisse arvatud ning väga olulise kompromissi puhul on fraktsioonide kokkulepitud kompromissist lihtsalt üle sõidetud ja võetud vastu hoopis midagi muud. nii et ma eile juba ütlesin, et ma ei ole kindel, kas me üldse seda raportit saame äh, hääletada ja nüüd see, et menetlus on kulgenud siin veel halvemini kui läbirääkimised, äh, sellega me olemegi jõudnud tänase tulemuseni, me ei ole seda heaks kiitnud ning äh, seetõttu on minu arust kahju, et üks algatus on äh, parlamendilt praegu ära võetud, aga see raport ei olnud tasakaalus, see ei hinnanud kõiki diskrimineerimise vorme tasakaalustatult ja seetõttu ongi see minu peamine kriitikanool sellele raportile. Euh, kas veel mõni fraktsioon? soovib selgitada, eh, miks nad just nii hääletasid. nüüd kahjuks praegusel ajahetkel meie komisjon ei saa oma seisukohta vastu võtta nii, nagu koordinaatorid lootnuks. me lootsime, et meie omaalgatuslik raport eh, heidab valgust komisjoni eh, aruandele enne seda, kui see aruanne avaldatakse ja väga halb, et meil ei õnnestunud oma seisukohta välja kujundada. nii et tehku igaüks omaenda järeldused. Läheme nüüd edasi üheksateistkümnenda juurde. Oh, euh, üheksateistkümnes päevakorrapunkt, mis tähendab siis seda, et hääletame parlamendi kodukorra artikli kaheksakümmend üks muutmist. sest et kompromiss äh, A on tehtud kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolm, viis, vabandust, poolt, vastu, erapooletud. erapooletud, tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuus. kontrollime viiendat elektrooniliselt, ütleb proua esinaine, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, viisteist vastu, üks erapooletu. nii et vastu võetud. edasi kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud edasi muudatusettepanek number seitse ning siin on tehtud äh, muudatusettepanek suulises vormis. nii et muudetud kujul hääletame poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. ning edasi muudatusettepanek kaheksa äh, Aleksandra Sergaselt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu. ning edasi jõuame päevakorrapunktini kakskümmend on härra Pula algatusraport. ITRE komisjonile arvamus Euroopa reindustrialiseerimine konkurentsi ja kestlikkuse edendamiseks. muudatusettepanek üks. Phil Benjunt, poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud kompromiss A3 fraktsiooni poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi. raportöörilt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, proua Steinrück poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi, muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi, lõige kaks, kompromiss B kahelt, kolmelt fraktsioonilt ja see on vastu võetud. edasi, muudatusettepanek seitseteist, kaks osa, esimene osa, kes on poolt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lõige kaks, muudatusettepanek üheksateist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kompromiss C kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud edasi. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus Birgit Sipelilt poolt, erapooletud. tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt, palun. kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud. kaheksateist poolthäält, kaheksateist vastuhäält ei ole vastu võetud. edasi kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas tahate kontrollida? hästi, kakskümmend seitse kontrollime see tähendab, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? seitseteist poolt ja seitseteist vastu, kaks erapooletut häält. ei ole vastu võetud. nii et kontrollimine tundus, oli vajalik täna. kakskümmend, kakskümmend üheksa, kolmkümmend võtame koos, kes poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime seda ka. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolthäält, kaheksateist vastuhäält. ei ole vastu võetud. edasi kolmkümmend üks sarjas saialt poolt vastu, erapooletud. siin enamuse suhted muut-, muutuvad, aga äkki kontrollime. kolmkümmend üks hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. üheksateist poolthäält, seitseteist vastuhäält ja see on vastu võetud seega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 nii et nelikümmend kuni nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. ja nüüd kogu tekst, palun elektrooniliselt hääletada ja hääletamine on alanud. hääletanud, hääletamine lõppenud. kolmkümmend kolm poolt, kolm vastu ja erapooletuid ei ole. tunnustused siis raportöörile edasi jõuame päevakorrapunktini kolmkümmend, kakskümmend üks. Äh, tegemist on arvamusega. seadusandlike volituste delegeerimine komisjoni rakendamise volituste teostamise suhtes liikmesriikide läbiviidav kontrolli järelmeetmed nii et kokkuvõttes räägime me siin äh, komitoloogia menetlusest. me võtame muudatusettepaneku number üks koos suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi muudatusepanek viis, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi ne-, äh, muudatusepanek seitse härra Ürilt, poolt, vastu, erapooletu ja kontrollime seitsmendat elektrooniliselt. hääletamine on olnud seitseteist poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu hääl. nii et ei ole vastu võetud. edasi kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, Nadja Hirschilt. kes on poolt, kes vastu, erapooletut ja kontrollime seda elektrooniliselt, muudatusettepanek number üheksa. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud kakskümmend poolthäält, kuusteist vastuhäält. ja see on vastu võetud. nüüd kogu arvamuse projekt hääletusele ja hääletamine on alanud elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kolm poolthäält, kaks vastu, üks erapooletu ja seega on see vastu võetud edasi. jõuame päevakorrapunktini kakskümmend kaks. tegemist on arvamusega, mille on koostanud proua Birgit Sippel. ja see arvamus puudutab äh, ITRE raportööri raportit Kaas kaks tuhat kakskümmend Euroopa tugeva konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku autotööstuse suunas edasi kompromiss A neljalt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks edasi proua Kornelissonilt. lisaks siia aga me hääletame teist osa ainult sellest, nii et muudatusettepanek üks ja teine osa. kes on selle poolt? vastu. tundub, et teil ei lähe see käetõstmine väga hästi, nii et elektrooniliselt kontrollime, olge head. esimene osa langeb ära, võtame lihtsalt teise teine osa, nagu öeldud, siis elektrooniliselt kontrollime seda teist osa. hääletamine on alanud. kuusteist poolt, üheksateist vastu ja see ei ole vastu võetud. edasi muudatusettepanek neli, Birgit Sippelilt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viis, proua Fontanier poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuues seitsmes ja kaheksas, kas võiksime plokis võtta, mis te arvate? poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi lõige kaks, kompromiss B poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. siis muudatusettepanek kaksteist, see on vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud ja tagasi lükatud. edasi kompromiss C. neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist proua McIntyre'ilt poolt vastu erapooletud ja kontrollime elektrooniliselt, palun, sest mulle tundub, et üheksateist hääletame praegu. üheksateist siis, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, kakskümmend pool, seitseteist vastuhäält. nii et vastu võetud. kakskümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu ja vastu võetud. edasi kompromiss teie neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi E neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletu ja vastu võetud. edasi Birgit Siipeli muudatusettepanek kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kahekümne seitsmes muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viis, kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitse, kolmkümmend neli muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletamine on alanud. Mon a pivoté le vote est clos. 20 pour 17. hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, seitseteist vastuhäält ja keegi ei ole erapooletu. see on vastu võetud Evelin Reekleri äh, parandusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks, raportöör on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi nelikümmend kaks Toomas Händelilt, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, olge head seda nelikümmend kaks hääletame, hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt ja üheksateist vastuhäält ja see on tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nii et kogu arvamuse tekst elektroonilisele hääletusele ja hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolm vastuhäält, erapooletuid ei ole. ja palju õnne raportööle. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunktini, mis on tänane viimane hääletamine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 kelle raportöör on Ramon Tremosa Italsels. tegemist on äh, Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aasta aruandega ning tegemist on algatusraportiga. lõige üks, muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks, kompromiss B neljalt fraktsioonilt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige üks A uus muudatus kaksteist poolt vastu erapooletud kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek number kaksteist, palun, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kompromiss C, neli nii-öelda fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaks, Polonilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt äh, number kahtekümmend kolm, hääletamine on alanud. vastu võetud ühe häälega. kompromiss E kolmelt fraktsioonilt, kes on oletud vastu võetud. lõige kaks, muudatus kakskümmend viis, Philipp Polan, kes on poolt, vastu erapooletud, lapse vastu võetud, kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kolmkümmend poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolt, üheksateist vastu, tagasi lükatud. lõige neli, kompromiss G, neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime, palun elektrooniliselt kolmkümmend kuus. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd nelikümmend neli kuue A kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt A, kompromiss A, neljad fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, David Kaasalt. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse on tagasi võetud. panen kogu arvamuse eelnõu muudetud kujul hääletusele. elektrooniliselt palun, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolm vastu, erapooletuid ei ole palju õnne raportöörile. Et nous lui souhaitons bon courage pour imposer tous ses points de vue à la Commission économique. ja nüüd eh, tuleb meil loomulikult saata see arvamus ka majanduskomisjonile. proua Bauer, kas soovisite sõna? me oleme jõudnud teie raporti hääletamise juurde, tegemist on päevakorrapunktiga number kakskümmend viis, arvamuse eelnõuga naiste õiguste komisjoni jaoks. Ehm, naiste õiguste komisjonis eh, on algatusraporti raportööriks Liivia Jaroka ja tegemist on romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistik tuleviku sooliste aspektidega. palun, äh, proua Bauer, sõna on teil. aitäh, nii nagu ma eile lubasin, siis kui me kompromisse arutasime, et äh, püüame leida sobivad äh, lahendused sõnastuse kompromisstekstile seda viimase hetkeni. kahjuks me saime tagasisidet tõesti nii hilja kompromissi B A kohta, ja viimane kontroll, mida me saime teha, toimus, leidis aset alles täna hommikul ja seetõttu ma palun teil nõustuda minu selgitusega. nimelt, et me viisime sisse sõnad. Increasing. Sorry. vabandan. kui te loete midagi ette, siis eh, viidake ka kompromissile, millisel leheküljel, millisel, mis äh, punkt. komprom-, tegemist on kompromissiga C. siin on täiendus pärast sõnu ja sotsiaalne tõrjutus. Äh, paneme siia sisse selle, mis jäi välja kompromissist BA ja loen need sõnad siis nüüd ette. pärast, äh, see on nüüd neljandal real, märgib täiendavalt et teadmiste suurendamine ruumide kohta aitab võidelda tõrju, tõrjutuse vastu. see on see muudatus, mille me oleme sisse viinud ja ma, ma olen kindel, et see peaks olema kõigile vastuvõetav. ja kompromissis A muutsime pisut sõnastust negatiivselt positiivsele kolmandas reas, kus jutt käib äh, paremast äh, äh, töölevõetavusest, kõrgemast äh, tööhõive määrast madala tööpuuduse asemel. et, et tõesti paluda seda, et hakataks midagi tegema, tegutsema, samme astuma. ma tean, et on väga ebatavaline sest me nii hilja seda teeme, aga mingit muud võimalust ei jäänud meile, kuna me saime viimase tagasiside alles keskööks. täna on väga uuenduslik päev. viisime uuenduse sisse Ehm, hääletuskorda, siis lükkasime ühe algatusraporti tagasi ja nüüd teeme viimasel hetkel siin muudatusi kompromissettepanekutesse. kuhu veel edasi? kas kellelgi on küsimusi nende muudatuste kohta? proua Harkin, palun. tahaksin teada saada, vabandan, proua Bauer, kompromissi saa. kas te ütlesite, et me asendame sõna poor employability esimeses lauses sõnaga better ja asendame sõna low sõnaga high esimeses reas. kas lubate? proua Bauer küsib. mis puudutab uh, poor employability't, siis see uh, kolmandas reas me asendasime e, selle sõnastuse need sõnad, esimest rida me ei muutnud, kolmandas reas me muutsime sõnastust. nii et e, see tekst on järgnev, mida raportöör välja pakub. muudatusettepanek A rõhub rõhutab. et me ei muuda siin üht, esimesi ridu kuuendas reas oleks, et e, seetõttu pöörame tähelepanu paremale töölevõetavusele, kõrgemale tööhõivele ja, ja nii edasi kas see muudatus sobib kõigile? minule sobib. aga kuna me teeme siin õigusloomealaseid uuendusi täna, siis võib-olla võime ka täna selle muudatusega nõustuda. ja nüüd samamoodi muudatusettepanek C. Te viitate oma tekstile ja siin nüüd kuuendas reas, kuus esimest rida ei muutu ja siis tuleb see tõrjutus ning siia lisame juurde, tuleb silmas pidada seda, et teadmiste suurendamine romide kultuuri kohta aitab võidelda tõrjutuse vastu ja seetõttu kutsub üles liikmesriike ja nii nagu tekstis kirjas on kas keegi soovib veel selgust äh, juurde saada? raportöör on äh, väga rahul, sest äh, me hiirasime praktiliselt kõiki meie eeskirju, aga läheme nüüd siis hääletuse juurde ja tehkem nii, et sellest ei saa pretsedenti, vastasel korral me muudame sekretäriaadi elu väga põrguks. aga nüüd meil on siis muudatusettepanek number üks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks, sama autor poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A muudetud kujul, neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige üks, muudatused vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa sarja sajalt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut number üheksa. hääletamine on lõppenud. kuusteist kaheksateistkümne vastu tagasi lükatud. kümme, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kaheksateist poolt, kaheksateist vastu. keegi erapooletu ei ole. tagasi lükatud seega. palun äh, personalil oma arutelud pidada väljaspool meie koosolekusaali, te segate meie tööd Eisenhoweri äh, jah, ma täna pean siin äh, arvestama paari sotsiaalde, sotsiaaldemokraadi häälega, kes ei ole kaarte kaasa võtnud. nii, järgmine punkt kolmteist, äh, lõige üks, muudatus, suuline muudatusettepanek, keegi ei ole vastu, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kolm, kompromiss BA Rahvaparteilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud meil on ka kompromiss EA neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis lõige neli, muudatuses kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek number kakskümmend kuus, palun hääletage. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud üheksateist poolt, kuusteist vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud. lõige viis kompromiss C neljalt fraktsioonilt. lõige viis ja siis kompromiss C sellest täna hommikul rääkisime, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sama lõike kohta kompromiss D, neljad fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks, mina Dora Klevetilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kolmkümmend üks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud seitseteist poolt, üheksateist vastu. tagasi lükatud kolmkümmend kaks Kinga Kentsil, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm. kontrollime muudatust kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud üheksateist poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. kolmkümmend, kolm kliveti poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kolmkümmend kolm klivetilt, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud üheksateist poolt, seitseteist vastu, samamoodi samade tulemustega vastu võetud lõige kuus kompromiss E neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa Kinga Köntsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige seitse, kompromiss F neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa lõige, kompromiss G neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksa, kompromiss H neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli sarja sajalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, muudatus viiskümmend kuus. hääletamine on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud üheksateist poolt, seitseteist vastu, vastu võetud viiskümmend seitse, Sari Essayel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa Jean-Luc Benhamiasilt, kes on poolt, vabandan, see langeb ära, viiskümmend üheksa Kinga Kõntselt, kes on poolt, plokis viiskümmend üheksa, kuuskümmend kuni kuuskümmend viis kui te vastu ei ole, siis hääletame neid plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd panen hääletusele arvamuse eelnõu muudetud kujul. teeme seda elektrooniliselt, palun, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? kolmkümmend kaks poolt, kolm vastu, üks erapooletu, palju õnne raportöörile sellega on meil hääletamine tänaseks lõppenud. ja tuleme tagasi üheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde. vabandan, seitsmeteistkümnenda. ja ka isegi mitte seitsmeteistkümnenda, vaid prooviks kuueteistkümnenda. ja annan sõna raportöörile äh, Riia Oomer-Rüütenele kes annab meile ülevaate eile aset leidnud triloogist läbirääkimiste kohta nõukoguga täiendavate pensioniõiguste ülekantavuse parandamise teemal. ja need, kes soovivad saalist lahkuda, tehke seda palun vaikselt. raportöör, palun Eh, suur tänu. Ehm, mul oli suur au seal olla koos teiste läbirääkijatega, Jean Lamberts oli kohal ja eh, toimusid ka ehm, tehnilised koosolekud, kus eh, Frederica oli samuti kohal. alati on hea, kui on sul selline lisatoetus kõrval. ja tahaksin öelda seda, et äh, komisjonile on see direktiiv väga hingelähedane ja nad nii-öelda neelasid alla teatud küsimused, mis on eh, nii-öelda valgusaastate kaugusel nende esialgsest ettepanekust. jõudsime kokkuleppele lõppkokkuvõttes eh, tänu sellele, et olime nõus äh, nii-öelda diskrimineerimise küsimuses eh, sisserändajate suhtes võrreldes Euroopa Liidu kodanikega. ja eh, tegemist on sellise tõsiasjaga, mis meil siin on, mis meil kehtib, me tahatsime sellisest eh, disk-, diskrimineerimisest üle saada, selle kõrvale jätta arutelude käigus esitasid omapoolse sõnastuse nõukogu juristlingvistid Neil oli sõnastus olemas, sõnastusettepanek. ja, ja, ja see ongi see lagi, kui kaugele on võimalik äh, minna. kolm aastat, kakskümmend üks aastat, meie tahtsime lühendada kolme aasta tähtaega ja arvestades, et tegemist on nii-öelda avaliku koosolekuga, siis äh, see on see seisukoht, mis meil on ja ma, ma, ma ei ole kindel, kas me midagi saavutame, eks aeg näitab. ja läbirääkimiste käigus on meile saanud selgeks, et, et meil on mm, siin terve rida küsimusi, probleeme, millega me ilmselt peame leppima. kahjuks mul ei ole teksti ees, aga küsimus on selles, et kes on siis see mobiilne töötaja selle sõnastuse taga on nimelt see, et kui keegi töötab mõnes teises riigis näiteks, siis käis jutt kaheaastasest perioodist. tehnilise koosoleku käigus me arutasime seda, et mida see tegelikult tähendab ja komisjoni esindaja ütles meile, et et see on väga soodne töötajatele, aga nii see ei ole et äh, kaks aastat tuleb kõrvale jätta. kuna see ei sea äh, mitte ainult äh, piiranguid mobiilsetele töötajatele, vaid see tähendab ka seda, et kui on tegemist sisserändajaga, kui on mm, näiteks prantslane, kes kolm aastat töötab Saksamaal, et siis ta äh, Äh, kuulub selle nii-öelda direktiivi alla, kui ta töötab kuskil näiteks piirialal. aga äh, kui ta lahkub, siis äh, Saksa ametivõimud peavad teostama järelepäringu, et teada saada, mida ta tegi kahe aasta jooksul, et näha, kas ta kvalifitseerub või mitte. aga seda kõike praktikas on väga raske teostada või võimatu teostada, see tooks kaasa tohutu bürokraatia kasvu ja ma tõesti ei mõista võib-olla on tegu Saksa süsteemist, võib-olla sakslased oskavad meid aidata, aga, aga see on üks küsimus, mis tuleks küll ära lahendada, välja jätta. ja, ja veel üks teema, mille osas võib-olla on võimalik midagi saavutada. see küsimus puudutab pensioniõiguste tekkimist, mis on inimesel eh, oma töötamise ajal kätte võidetud töötaja võib öelda, et äh, et näiteks kolme aasta õiguse puhul äh, ma soovin lihtsalt väljamaksmist. nii et ka minu kolleegid toetasid mind äh, siin, meie sooviksime, et see tegelik väljamakse oleks piiratud maksimumiga. ja kui jutt käib võrdsest kohtlemisest eh, eriõiguste osas, eh, siis okei okay,, aga kui on tegemist pikema perioodiga, siis me ei taha, et inimesed eh, saaksid seda raha kasutada muul kui ette nähtud otstarbel, nagu meil on näiteid Ühendkuningriigist. nii et lühidalt need olid need probleemid ja äh, see viimane küsimus, mida, mille ma välja tõin, seda me arutame järgmisel koosolekul. härra Tarden, palun. suur tänu. proua esimees, saan teha väga lühidalt, sest Riia juba andis meile väga täpse olukorra kirjelduse ja diskrimineerimist siin vältida saab olema päris keeruline jah, siin tuleb mõttelaadi muuta ka kolmeaastase perioodi osas ja see saab olema üsna keeruline. E, mul on niisugune tunne, et me palju edasi ei liikunud. üks valdkond, kus meil on manööverdamisruumi, on see kahe aasta periood, e, mille kestel see jõustub, e, jõustub see Mm, direktiiv, aga meie seda kaheaastast perioodi siin näha ei taha. see ei ole vastuvõetav. see stimuleerib õigusi eh, üle viima, üle kandma, kui pigem ja mitte hüvitama. Eh, nii et eh, nüüd on ehk meil loota tulevikus läbirääkimisest suuremat edu, kui senini on olnud. tänan nii et ma soovin meie läbirääkijatele edu äh, edaspidi. ja selle päevakorrapunkti me oleme siis lõpetanud, nüüd päevakorrapunkt number kakskümmend kuus on järgmine. siin on meil Juta Steinruki äh, omaalgatusliku raporti projekt, mis puudutab tõhusat töö järelevalvet kui strateegiat töötingimuste parandamiseks Euroopas. kaheksateistkümnendal septembril meil oli kuulamine ja see oli üsna huvipakkuv ja nüüd ma annan meie raportöörile sõna. Äh, suur tänu, proua esinaine meie komisjoni algatus panna kokku al algatusraport äh, töötingimuste kontrolli teemal on väga oluline sellepärast et töötingimuste vastu eksimine, äh, sealhulgas ka meditsiinitingimuste vastu ja tervishoiureeglite äh, vastu eksimine on Euroopas kahjuks väga tavapärane. meil on terve hulk andmeid selle kohta, mis äh, näitavad meile, et me peame nendel teemadel rääkida, rääkima. samuti me oleme näinud artikli üheksa vastava direktiivi alusel, et kasutatakse ära töövõtjaid äh, vääriti, aga samuti tegelikult rikutakse nende õigusi, kes on äh, ametlikult tööl. Äh, väga palju diskrimineeritakse neid inimesi, kes töötavad mustalt, sealhulgas rikutakse nende õigusi tööohutusele, meditsiiniabile ning ka konkurentsiõigust see kõik toob kaasa aastas kolm miljardit eurot kadu, kuna töötajaid vääriti äh, kasut-, kohaldatakse, koheldakse ja kasutatakse. Äh, Euroopas ei ole piisavat kontrolli ei töötingimuste ega tööohutuse ning töötervishoiu osas ja meie algatusraport peaks toetama äh, sellist kontrolli tööt-, töötajate töökohal äh, ühest küljest kaitseb see äh, töötajat ennast, äh, annab talle õigused ning teisest küljest äh, tõhustab Euroopa Liidu tööturgu. Euroopas on praegu väga suured kärpemeetmed ja need mõjutavad ka inimesi ja tööturgu ning kõik sellised meetmed mõjutavad ka kontrollimehhanisme ja ameteid vastavatesse pädevatesse liikmesriikides mina olen teinud siin kaks ettepanekut, esiteks nõudmised liikmesriigi tasandile ning teiseks äh, Euroopa tasandile. Äh, liikmesriikide ametid äh, peavad kinni pidama Euroopa ühisturu raames ja Euroopa tööturu raames ühistest standarditest, aga meie ühine turg tähendab seda, et meil peavad olema ka ühtsed reeglid ning negatiivsed arengud, mida me oleme praegu näinud, tuleb tagasi pöörata liikmesriikide tasandil toon ma välja, millised võiksid olla töökontrolli tõhusad aspektid. näiteks, et kontrolliameti eesmärk on sõltumatu, mitte keegi ei ole sõltuv oma staatusest äh, ja töökoha kontrolli ametitel peab olema piisavalt tööjõudu endal Äh, väärkoheldud töötajaid tuleb kaitsta. Äh, neil peab olema võimalus oma õiguste eest võidelda, seda tasuta ning äh, võidelda ka välja õiglased palgatingimused. liikmesriigid peaksid mõtlema selle peale, et viia sisse ühtsed andmebaasid, mis äh, tuvastavad sellised juhtumid ning kõikide ametite tööd lihtsustavad. Äh, Belgias on väga head näited just selliste andmekogumite kohta, ma olen siin toonud ka nad välja. Äh, kuna väga palju on ähm, erinevaid äh, töömeetodeid, sealhulgas äh, viiendust äh, ja muud. inimesi tuleb selles osas koolitada ning samuti on oluline see, et kui inimesed, selleks, et saada ametlikult inimesed tööle, on vaja ka inimesi tead-, teavitada ja koolitada liikmesriikide poolt Euroopa Liidu tasandil tuleks piiriülese väärkoheldud töötajate või tööõiguse äh, organ äh, ellu kutsuda. see tähendab seda, et piiriüleselt kontrollitakse näiteks riiulifirmasid ning äh, piiriülesed kontrollid oleks rakendatavad kõikides liikmesriikides Äh, ühtselt, kuna kontrollimise puudus on igal pool väga akuutne. Äh, me räägime siin Euroopa sotsiaalkindlustuskaardist, äh, siin on olemas isegi väga head näited liikmesriikides, kontrollmehhanismi sisseseadmine nii, et juba õigeaegselt ja väga varakult saaksid liikmesriigid infot omavahel jagada väärkohtlemise juhtude kohta, sellepärast oleme siin viidanud ka RAPEX-ile ning äh, tööjõu vahendusfirmade äh, jaoks peaks äh, rakenduma ühtsed standardid, samuti peaks olema töökontrolli standardid Euroopa Liidus piiriülesed ja ka dumpinguvastased meetmed, mida peaks rakendama. samuti räägime siin otsestest trahvidest või sanktsioonidest Äh, komisjon tegeleb juba konkurentsimoonutustega, miks mitte siis ka tegeleda sotsiaalse dumpinguga, sellepärast et see on ju ka tegelikult konkurentsi piiramise üks meetod. Äh, siin võiks näiteks äh, teatud tasemel viia sisse Euroopa Liidu ülese kontrolli. Prantsusmaa ehitusettevõte Flamanville on näiteks üks näide, mis näitab, et liikmesriikide Äh, kontrolliametid ei saanud seda firmat tõhusalt kontrollida piiriülese segaduse tõttu. nii et siin on kindlasti vaja Euroopa Liidu ülest äh, tööohutuskontrolli. ma olen kindel, et Euroopa Parlament äh, on huvitatud sellest, et sotsiaalse dumpingu meetmeid piirata ning võidelda sellega Euroopa üleselt ettevõtete sees, aitäh! Uh, Marianne Harkin et puis euh, Danuta Jeslu. proua euh, Harkin, palun. Thank you um,, my colleague uh, Jelko. minu uh, kolleeg uh, Jelko Katšin vabandab ja palus, et ma tema nimel paar sõna ütleksin uh, Aldes on meil hea meel selle üle, et see tööjärelevalve teema täna siin arutusel on, sest tööjärelevalve jääb liikmesriikide pädevusse ja meie asi ei ole seda otseselt reguleerida. aga seda silmas pidades alati on vaja samas anda liikmesriikidele selged suunised ja ka järelevalveasutustele anda selged suunised, sest nende töö on väga tähtis, et meie siseturg saaks korralikult funktsioneerida. olukord tööturul liikmesriikides jätab palju soovida ja sellepärast me toetame väga, et parimad praktikad vahetataks, kaitstaks töötjaid töötajaid, eriti siis, kui kõneks on võitlus kuritarvitusega, töönormide järgimine ning töötajate tasustamine. jah, kõik peab toimuma seadusepäraselt ja eh, on vaja tagada kaitse liikmesriikide tasandil töönormide järgimine. nüüd Äh, subsidiaalsuse põhimõtet austades samas on meil vaja ka leida võrdsemad äh, tingimused Euroopa Liidu tasandil ja äh, Aldes me arvame, et see ettepanek on väga aktuaalne, asjakohane, nii et meil tuleb huvitav arutelu ja meiegi anname oma konstruktiivse panuse selles. Danita Slawiecka, palun. Zgadzam się ze sprawozdawczynią, że inspekcje spraw... Suur tänu, ma olen nõus äh, raportööriga. et äh, kontrollid on väga olulised äh, selleks, et äh, võidelda töötajate õiguste eest. ning me peame kindlasti ka lõpetama varitööjõu kasutuse ning äh, teised äh, illegaalsed meetmed, äh, nagu näiteks ebaseaduslikult väiksemad palgad, mida teatud inimestele makstakse. ma ütlen siin ebaseaduslik sellepärast, et me räägime võrdlusest kollektiivlepingu tingimustega. me ei räägi siin kindlasti mitte palgast, mis on keskmisest palgast või tähendab, äh, lubatud seaduslikust miinimumist väiksem. edasi, sotsiaalne dumping, äh, need arutelud äh, kestavad meil siin juba pikka aega. ja olgem head, mõelgem selle peale, et Kiie riikides on endiselt palgad palju madalamad kui ülejäänud Euroopas. kolleeg Steinrück küsis, et kuidas on võimalik, et kuu aega on võimalik elada kolmesajast eurost. kujutage ette endale, et paljudes Euroopa Liidu riikides on võimalik kolmesaja euro eest päris hästi ära elada. Need kontrollid on loomulikult väga vajalikud, aga kontroll ei saa olla kindlasti meetmeks äh, kuidas püütakse võõrtööjõudu äh, äh, tasandada. Äh, samuti seda arvamust erinevate uuringute tulemused ka kinnitavad. näiteks on Taani süsteemis väga akuutsed just nimetatud probleemid. selles raportis on mõningad aspektid, millega ma ei ole rahul näiteks, mis puudutab sotsiaalpartnerite kaasatust äh, töökoha kontrollidesse. minu arust me läheme siin ühe sammu liiga kaugele. see ei ole kindlasti Euroopa Liidu pädevuses ning sotsiaalpartneritel ei ole siin äh, samuti oma pädevust. Äh, edasi, mis puudutab lähetatud töötajate direktiivi, siis ma ei ole kindel, kas meie raport väga detailselt praegu tegeleb konkreetselt äh, lähetatud töötajatega. minu arust läheme me siin ka jällegi liiga kaugele. on paar algatust, äh, mille kohta on siin ettepanekud tehtud, aga kokkuvõttes on nad liiga kulukad ja ka liiga keerukad. ning see võib mõjutada ka töökontrollide äh, kvaliteeti negatiivselt aga ma kirja, saadan teile ka kirjalikus vormis omad selgitused ja põhjendused. kas on veel keegi, kes sõna soovib siin? minagi tahaksin omalt poolt sellisel juhul paar sõna öelda selle teema kohta. nimelt tegemist on omaalgatusliku raportiga meie komisjon peab heitma valgust sellele teemale. ja me oleme seda ka varasemal ajal mõnel puhul teinud. Teile meenub, et meil oli raport Marian Tysonil ja see puudutas eh, majandus- ja rahandusliisu sotsiaalset mõõdet. Eh, nii et tegemist ei ole täiesti teatud uue teemaga meie jaoks. me oleme töö järelevalve teemat käsitlenud ka varasemal ajal. hetkel me peame läbirääkimisi mõningate õigusaktide üle, aga need on vaid killukesed kogu teemast. ja me ei loodagi hõlmata kogu äh, tööõigust Euroopa Liidu tasandil. lihtsalt pakutakse välja üksikud õigusaktid ja mitte see ei puuduta ainult nende eh, revideerimist, läbivaatamist, vaid ka rakendamist liikmesriikides. nii et Euroopa Liidul seisavad ees rasked ajad ja mina toetan meie raportööri. kas komisjon soovib sõna sel teemal? Il n'y a plus personne de la commission Il y a encore quelqu'un de la commission dans la salle ou pas kas kedagi komisjonist ei olegi kohal või kuidas? Euh, sõnasoove ei ole, sellisel juhul raportöör. suur tänu, kolleegide sõnavõtud näitasid, et äh, see raport äh, on väga huvitav ja saavad olema väga põnevad äh, arutelud Ehm, olen juba põnevil, milliste järeldusteni me jõuame. ma olen kindel, et ehm, me jõuame kokkuleppele, et meil on vaja suuniseid selleks, et ehm, koordineerida oma tegevust paremini piiriüleselt. ma kindlasti ei jaga seda arvamust, et need algatused on liiga kallid ja liiga keerukad. uurimistulemused on näidanud, et me räägime siin eelarved kaotavad miljardeid ja miljardeid äh, oma tulubaasist äh, nende õiguste rikkumisel. me ei räägi kindlasti mitte siin kollektiivlepingute ähm, ärastamisest, vaid me räägime siin väärkohtlemisest, töötajate väärkohtlemisest, mis toimub eriti just piiriüleses situatsioonis äh, tänases Euroopas. me peame just sihiks võtma sellise väärkohtlemise, mis toimub piiriüleselt me oleme öelnud seda, et me saame ainult siis selle vastu võidelda, kui piiriüleselt on meil informatsioon olemas ja siis ütlevad liikmesriigid, et meil on vaja Euroopa raamtingimusi, mis kõik piiriülesed tegevused muudavad läbipaistvamaks ning võimaldavad kontrollida me kindlasti ei võitle siin mitte õiguspäraste tegevuste vastu või nendele päitseid pähe ei proovi panna, vaid illegaalsete tegevuste vastu. Te saite minust valesti aru, ma rääkisin Saksamaast eile ja ma ütlesin, et Saksamaal ei ole võimalik kolmesaja euroga üldse kuidagi toime tulla ja ka Ida-Euroopas äh, äh, Foxcom on näiteks äh, Tšehhi firma, mis võtab töötajaid tööle saja kahekümne euroga kuus ning nad, neid isegi trahvitakse, kui nad ei suuda äh, oma lepingutingimusi täita ning sellest äh, summast võetakse siis veel trahvid maha. nii et me räägime siin ikkagi Euroopast, äh, kus töötajate õigusi õõnestatakse ning seetõttu jäävad ka riigid ilma oma tulubaasist, oma sotsiaalmaksust ja muudest maksudest. nii et oluline on see, et Euroopa ühisturg ja tööturg võimaldab praegu eh, ebaseaduslikke tegevusi tööjõuga ja me peame neid piirama, neid võimalusi, aitäh. Bien, alors nous aurons un débat animé lorsque les amendements. niisiis, see oli väga elav mõttevahetus muudatusettepanekuid saab esitada kümnenda oktoobrini keskpäevani. nii et palun saatke digitaalallkirjaga varustatult oma märkused ja me kaalume neid märkusi viiendal novembril ja kompromissid vaadatakse läbi kahekümne viiendal novembril. hääletamine on kahekümne kuuendal novembril, järgmisel päeval. ja selle teema me oleme siis ammendanud ja nüüd annan jälle sõna Juta Steinruckile, et ta saaks tutvustada oma arvamuse eelnõu, mis käsitleb IMCO omaalgatuslikku raportit ja on pühendatud e-kaubanduse arengut toetavale pakiveoturule. Äh, suur tänu, proua esimees käesolev raport äh, keskendub äh, sellele, et äh, tarbijate positsiooni parandada. meie arvamus on mõistlik siin küsida, sellepärast et me peame kaitsma selles vallas ka töövõtjate õigusi. veebipõhine e-kaubandus kasvab ning piiriülene tarnimine tuleb muuta lihtsamaks, aga samas äh, peab äh, selgeks tegema ka selle, et äh, tegemist ei ole mitte tulu ilma, mm, ei ole võimalik tasuta midagi kohale toim-, toimetada ja seetõttu on täna juba pakiveoettevõtetel väga palju probleeme allhangete ja allhankefirmadega allhankeid äh, jagatakse suurte veoettevõtete poolt välja väga palju, äh, samas aga nendele mingisuguseid sotsiaalseid garantiisid äh, maksta ei tule. sellest võidavad muidugi suured emaettevõtjad, aga kannatavad jällegi sotsiaalmaksud ja ka töötajate õigused. seetõttu on meil vaja paremat piiriülest tege-, tegevust ähm, Äh, sealhulgas äh, paremat koostööd äh, liikmesriikide erinevate pakkujate ja tarnijate vahel, aga kindlasti tuleb pidada silmas ka seda, et ka see teenusevaldkond peab olema töötajate huvides paremini reguleeritud. see ettevõte peab ikkagi ka, kaitsma töötajate õigusi, kes sellise pakiveoteenuse eest seisab vajalik on see, et need ettevõtted vastutaksid äh, inimeste õiguste eest, aga tagaksid ka vastava väljaõppe ja koolituse ning äh, arvestaksid ka tarnimise teatud osad äh, ajast, näiteks laadimine ja hoiustamine tööaja arvele. kindlasti ei tohi kõike seda kogu seda teenust muuta odavamaks ja seda eh, töötajate kulul. ootan teie märkusi ja kommentaare, aitäh! suur tänu! kas on märkusi? kas keegi soovib sõna e-kaubanduse ja pakiveo turu kohta? ei. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kümnes oktoober, viiendal novembril vaatame neid kompromissettepanekud. kahekümne viiendal. ja IMCO hääletab kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal eh, detsembril ja nüüd saame minna kahekümne kaheksanda päevakorrapunkti juurde annan sõna David Kaasale, kes on koostanud arvamuse Euroopa jaekaubanduse tegevuskava kohta, mis peab olema kõigi osaliste huvides, nii et palun, nüüd on sõna teil. kolmkümmend üks muudatusettepanekut on esitatud, vaatame nad läbi. Grazie, signora president suur tänu. muudatusettepanekud, mis kolleegid äh, välja pakkusid jaekaubanduse tegevuskava kohta äh, käsitleb äh, muuhulgas ka neid meetmeid, mis on suunatud tööpuuduse vastu võitlemisele liikmesriikides. ma olen väga tänulik kolleegidele kõikides fraktsioonides, kes tegid esialgse arvamuse kohta oma muudatusettepanekud ja eriti ma nüüd käsitleksin neid eh, muudatusi, mis minu jaoks on väga tähtsad. kõigepealt äh, tööjõu mobiilsuse liikuvuse teema ja millised tagajärjed on sellele jaekaubandussektorile, jaekaubandussektori kasvu tagajärjed ja kuidas see kõik seondub äh, oskustega, äh, mis on vajalikud jaekaubanduse turul tegutsemiseks. kümnes muudatusettepanek räägib sellest. vaja on töövõtjad äh, jaesektoris toimuvate muudatustele ka vastuvõtlikuks muuta, kohandada neid nendele muutustele ja sellepärast elukestev õpe on ülioluline. üks muudatusettepanek räägib sellest ja räägitakse sellest, et on vaja toetada ka traditsioonilisi äh, suhteid, äh, mis on näiteks väikestes äh, keskustes, eriti vanu, vanad inimesed tegelevad kõige sellega, et nendegi peale on vaja mõelda. Äh, härra Kotsulino muudatusettepanekutega, proua Kotsolinu muudatusettepanekutega olen ma väga päri, sest äh, tõesti ta kirjeldab väga hästi neid raskusi, mis töövõtjatel jaekaubanduses on. ja võib-olla annab siin veelgi sõnastust kohendada et see veelgi paremaks muuta. ma usun, et me teeme head koostööd ja leiame hea tasakaalus sõnastuse. ja tahan tänada äh, ka äh, kolleegi kolm, kuusteist, kakskümmend, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa eest. härra Kabor, Kabrnoh, ma tänan teid nende suurepäraste muudatuste eest, mis te tegite ja peab ütlema, et eh, juba neli kompromissettepanekut olen ma koostanud ja need ka välja saatnud. Need hõlmavad üks kuni kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja üheksateistkümnendat muudatusettepanekut. Eh, nende üle on peetud juba läbirääkimisi. nii et et äh, ma suhtun optimistlikult koostöösse variraportööridega ja kolleegidega ja ma usun, et meil õnnestub selle tekstiga tublisti edasi liikuda ja tahan tänada kõiki, kes oma panuse andsid äh, viimastel päevadel. Alors, euh, qui souhaite intervenir dans ce débat? nii, kas keegi soovib kommenteerida? Madame Costello et puis ensuite. proua Costello. proua Lambert, ei, hästi, proua Costello siis ainult. suur tänu. E, jah, ma e, sotsiaaldemokraatide variraportööri nimel, härra Kotsolino nimel võtan sõna, tema palus öelda, et e, David Kaasa raport on väga hea, äh, arvamus on väga hea, ehkki mõned sotsiaalaspektid on siin välja jäänud ja sellepärast nüüd härra Kotsolino on välja pakkunud muudatusettepanekud ja teinud koostööd raportööriga ja usub, et lõppkokkuvõttes lühikese ajaga saavutame hea tulemuse. kaks muudatusettepanekut härra Kotsoliinolt on olnud väga tähtsad sotsiaaldemokraatide fraktsiooni silmis. viies, siin kritiseeritakse hargmaiste firmade käitumist. majanduslanguse ajal on töökohad jaesektoris vähenenud ja suurte jaemüüjate on toimunud suured personalikärped ja ka osalise tööajaga äh, sunnitakse töötama, aga samas kasumlikkus on nendel suurtel jaemüügifirmadel äh, säilinud, nii et on kasutatud lihtsalt äh, ettekäändena majanduslangust selleks, et vähendada tööaega. ja jaesektoris on väga palju tähtajalisi lepinguid ja muid paindliku töösuhete vorme ja sunnitakse töötama ka õhtul hilja ja öösel ja samuti puhkepäevadel ja riigipühadel. nii et meil on vaja hoopis rangemaid norme Euroopa Liidus, mis puudutab jaesektoris lahtioleku aegu nädalavahetustel ja hilistel õhtutundidel Eh, eh, Europe Commerce toetab seda ettepanekut, samuti paljud katoliiklikud organisatsioonid toetavad sellist ettepanekut. nüüd kahekümne esimene muudatusettepanek, siin oleks vaja viimane lause eh, kustutada ja vastu võtta ranged õigusaktid avamisaegade, lahtiolekuaegade osas aga muid ettepanekuid me toetame ja kolme asja tahaks eriti rõhutada. kõigepealt eh, linna keskelt kaovad väikesed poed eh, ja nüüd hoopis luuakse suuri kaubanduskeskusi, ostukeskusi väljaspool linna südant, linna äärtel, aga vanadel inimestel, vanuritel on väga raske neid külastada. ja samuti, mis puudutab mm, töötervishoidu, siis peab ütlema, et aruandlus tööõnnetuste ja probleemide kohta on väga puudulik. ja samuti on vaja paremini koolitada ka jaekaubanduse sektori töötajaid. Euh, suur tänu. kas on veel märkusi? kas keegi soovib sõna? raportöör võib-olla, kas teie tahate vastata proua Costellole? Eh, eh, lühidalt eh, vastuseks kolleeg Kosolinale muudatusettepaneku number viis osas ja muudatusettepaneku number neliteist osas siis minule on need ettepanekud vastuvõetavad, aga praeguses vormis, selles sõnastuses, mis meil hetkel laual on, seda sõnastust tuleks parandada. olen nõus, et tegemist on oluliste muudatusettepanekutega, aga sõnastus peaks olema selgem. ehk meil tuleb tulevastel nädalatel koos maha istuda selleks, et leida hea sõnastus, sobiv sõnastus, eriti muudatusettepanekus number neliteist. nõustun ka viitega äh, väikestele poodidele äh, linnade-külade äh, keskuses ja võin öelda, et ma võin nende muudatusettepanekutega nõustuda, mis puudutab linnakeskustes olevaid väikesi poekesi ülejäänu osas, äh, proua koosoleku juhataja, kolleegid, jätkan tööd kompromisside väljatöötamiseks ja loodan, et lähiajal jõuame kokkuleppele. aitäh! aitäh! sellega oleme jõudnud kahekümne kaheksanda päevakorra arutelu lõpule, seitsmeteistkümnendal oktoobril arutame kompromisse, hääletamine toimub samal päeval. selleks, et me saaksime oma arvamuse IMCO-le esitada viiendaks novembriks. kui rohkem kommentaare ei ole, kui keegi ei soovi midagi muude küsimuste all tõstatada, siis järgmine koosolek toimub kümnendal oktoobril eh, Strasbourgis üheksandast üheteistkümnenda kella üheksast üksteist kolmekümneni ja seitsmeteistkümnendal oktoobril toimub, toimub meil koosolek Brüsselis. soovin kõigile kaunist päeva ja kohtumiseni!